asume nüüd hääletuste selgituste juurde ja nagu ikka, palun kolleegidel kojast lahkuda, lahkuda nendel, kes ei ole huvitatud hääletuste selgitustest. ja need, kes siin seisma on jäänud ja jutustama on jäänud. Neid kavatsen ma paari minuti pärast ka nimeliselt paluda saalist lahkuda Also, wir kommen nun zu, zu den Erklärungen zur Ab-. asume hääletusi selgitama. mul tuleb teile teada anda, et meil on väga palju taotlusi selgitusi teha ja me peame hiljemalt neliteist nelikümmend viis lõpetama selleks, et meil oleks võimalik siin saali ette valmistada kella kolmeseks aruteluks, nii et need, kes ei jõua hääletada, saavad oma selgitused siis kirjalikult esitada. nii, kõigepealt on meil siiski kodukorda puudutav küsimus, härra Annut, palun. härra president, kas see on siin parlament või mingi üliõpilaste väitlusklubi, ma räägin siin erinevatest küsimustest, meil oli suuline kokkulepe ALDE ja Rahvaparteiga, et me ja nüüd viimasel hetkel ähm, muutsid teksti ja nüüd me tegelikult ei teadnudki lõpus, mille üle me hääletame ja muide humanitaarne olukord Jeemenis, kui meil on kaks äh, fraktsiooni, äh, Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraadid, et kui nemad otsustavad, et midagi lükatakse kaks äh, nädalat edasi ja ei anna mitte mingit äh, mõistet, mõistlikku selgitust selle kohta, siis see kohe kindlasti ei ole demokraatia, on tõesti viimane aeg, et me hakkaksime tõesti vaatama, mis koht see siin on. kolleeg Aanat, me ei ole siin äh, üliõpilaste klubi, see on osa demokraatiast, me hääletasime koos ja enamus sellest kojast äh, toetas äh, edasilükkamist. ja teine juhtum, teie fraktsioonil oli võimalus äh, äh, sõna avaldada, ma küsisin, kas kellelgi on midagi proua Lunetšiki Äh, taotluse vastu proteste, ma küsisin, et kas keegi soovib protestida, te ei tõusnud püsti nagu ka mitte keegi teine ja sellepärast me hääletasimegi äh, vastavalt suulisele muudatusettepanekule, see on täiesti kooskõlas meie kodukorraga. palun, härra Annel president, probleem ei olnud, oli hoopis selles, et me ei saanud täpselt aru, mille üle me hääletame, ma üldse ei teadnudki, millest me siin rääkisime kolleeg Aanot, tavaliselt on nii, et meil on tegelikult siin iga küsimuse kohta vastutav fraktsioonis ja kui mina oleksin see vastutav isik ja kui ma poleks olnud kindel, millest me siin räägime, siis ma oleks teinud oma fraktsioonile käsu püsti tõusta, aga seda ei juhtunud ja just sellepärast me hääletasime ja see oli ka reeglitega kooskõlas nüüd läheme hääletuste selgituste juurde ja kõigepealt Serbia kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eduaruanne ja kõigepealt saab sõna kolleeg Selimovitš. E aitäh. aitäh, me loodame et meil on võimalik läbirääkimisi edasi pidada ja et meil on varsti juba rohkem Euroopa Liidu liikmesriike. aga ebakindlus on siiski väga suur ning küsimus on selles, kuidas Euroopa Liidu välispoliitika Venemaa suhtes on see võib endaga kaasa tuua väga palju surveavaldusi, siin on ka sõjalisi rünnakuid Venemaaga ette valmistatud ja just sellepärast on nii tähtis, et äh, Serbia jätkaks Euroopa Liidu kurssi, see on ka Serbia tuleviku huvides ning komisjon peaks ka rohkem hoolitsema selle eest, et Serbiat aidatakse, et ta eemalduks Venemaast. tuleb kõigepealt saada Euroopa Liidu liikmesriigiks selleks, et ka tõesti enesekindlalt oma arvamust välja öelda. minu arvates on see väga tähtis nii Euroopa Liidu kui ka Serbia huvides. aitäh, kolleeg Selimovitš, järgmisena kolleeg Hännen, palun. aitäh, härra asepresident. Ukraina on tõesti saanud rohkem, kui oleks pidanud kannatada. selle riigi uues ajaloos, Sergei Profi ütleb, et tuhande üheksasaja kahekümne teise ja neljakümne neljanda aasta vahel oli tegemist kõige ohtlikuma kohaga maailmas, kus elada. ja isegi selle riigi äh, õudse ajaloo valguses on krimmitatarid väga palju kannatanud. ma olen, käisin viimane kord Ukrainas ja kui ma seal kohtusin juhtidega, siis nad ütlesid mulle täpselt sedasama, mida seal öeldi, et inimõiguste riikumine, äh, arvamusvabaduse piiramine ja kõik need muud probleemid. kui palju saab see koda siin sekkuda, tegemist on kauge riigiga. see on tõesti täiesti omaette küsimus ja kelle poolel me oleme? keda me toetame, siin on kolleege, kes on äh, Putini agressioonile leidnud põhjendusi, nad peaksid tõesti vaatama, kelle poolel nad tegelikult on. kolleeg Hennon, ma polnud üldse kindel, kas te rääkisite praegusel hetkel Serbia eduraportist? järgmiste küsimuste puhul olete ka sõna äh, soovinud, aga siis järgmine kord võtan teilt mikrofoni ära. kolleeg Pospešil, palun. aitäh, president. mina toetasin Serbia eduraportit see on Tšehhi Vabariigi huvides, see on ka Euroopa Liidu huvides, et Serbiast saab Euroopa Liidu liikmesriik. aga samal ajal muidugi tuleb Serbial kinni pidada majanduslikest ja poliitilistest tingimustest, kohtuvõimu reformimise tingimustest. me räägime siin tõesti nii edusammudest kui ka probleemidest. see on tõesti väga tähtis, et me komistuskivid välja tooksime, ütleksime, kus Serbial on veel väga palju kodutööd ära teha mina äh, olen ise kohtuküsimustega tegelenud ja tõesti on näha, et äh, Serbia on veel väga kaugel kohtuvõimu sõltumatuse tagamisest. siin on tõesti väga tähtis hoolitseda selle eest, et äh, kohtuvõimu institutsioonid ja ka prokuratuur oleksid sõltumatud siis äh, Venemaa küsimus, äh, kui Serbia tahab saada Euroopa Liidu liikmesriigiks, siis suhted Venemaaga ei tohiks olla nii tihedad ja seda tuleks ka ikka ja jälle välja tuua, aitäh. aitäh kolleeg Pospešile ja järgmisena saab sõna härra Mamikins. aitäh, president viimased kaks aastat ei ole Euroopa Liidu Serbia suhetes olnud lihtsad. tuleviku või valikute tegemine, kodusõda, pommitamised, suhted naabritega ja tegelikult ka vajadus valida Venemaa ja Euroopa Liidu äh, vahel. kõik äh, see mängib väga tähtsat rolli Serbia igapäevaelus ja tegelikult ka veel järgnevatel aastakümnetel Serbia on sellegipoolest alustanud reformide läbiviimist selleks, et jõuda majanduslikult, poliitiliselt, sotsiaalselt äh, ja ka õiguslikult äh, Euroopale lähemale. praegusel hetkel Serbia mängib väga tähtsat rolli ka pagulaskriisis arvestades probleeme, mis seal on ja ka ressursse, mida on võimalik kasutada. enne kui Serbia liitub Euroopa Liiduga, tuleb siiski teatud probleemid lahendada, aga sellegipoolest ma ei kujuta ette, et Lääne-Balkani riikidest Serbia jääks Euroopa Liidust välja. aitäh, järgmisena kolleeg Jaar, palun. aitäh, president, ka mina hääletasin selle raporti poolt, sest ma leian, et see on tasakaalus raport, on väga hea et me üksteisega räägime, et me teeme edusamme sealsete inimeste huvides, see on ka lootusekiireks ja me ei peaks neid edusamme varjama, meil on parem koostöö, me esindame demokraatlikke põhiväärtusi, me soovime ka majandusliku arenguga sealsete inimeste elustandardit parandada. jah, on muidugi varjukülge, kuid me teame, et ka probleemid tegelikult võivad julgustada meid selleks, et me Äh, ka edaspidi läbirääkimisi peaksime ja reforme läbi viiksime ja me ei pea ju kohe hakkama rääkima liitumisperspektiivist, kõigepealt tuleb kõigepealt läbi hakata rääkima, tuleb rääkida sellest, mis on meie ühised eesmärgid ja võtma ka ühise vastutuse Euroopa tuleviku eest ja selles mõttes ma leian, et tegemist ei ole viimase raportiga, aga ma äh, tõesti juba ootan tulevast tööd Serbiaga ja suur tänu raportöörile hästi tehtud töö eest suur tänu, kolleeg Jaar. proua Jaslovetska saab veel sõna. suur tänu, härra juhataja. kahe tuhande viieteistkümnes aasta oli kindlasti murdeliseks aastaks Euroopa Liidu ja Serbia vahelistes suhetes. kolm aastat kestsid äh, liit, kolm aastat äh, olid toimunud läbirääkimised ja nüüd avati siis liitumisläbirääkimised Äh, Serbia on olnud väga konstruktiivne oma naaberriikide suhtes ja viis, see viis selle sammuni, eriti Kosovo suhtes ja mm, Serbia valitsus on võtnud väga selgeid seisukohti, õigeid seisukohti ka pagulaskriisi kontekstis. ma toetan seda raportit, sest et äh, Belgradi otsused on kaitsnud äh, meid humanitaarkatastroofi eest ja ühtlasi on väga oluline rõhutada seda, et see riik maadleb endiselt raskustega oma haldusstruktuuriga. Need läbirääkimised on nüüd siis käima lükatud, need ei saa olema kerged, kuid on veel üks probleem, mis eh, ei ole võetud tõsise kaalumise alla. nimelt majanduslikult on olukord väga raske Serbias, väga palju pagulasi on Serbia kodakondsed eh, ja nõuavad varjupaika Rootsis ja Taanis. olukorda tuleks parandada, aitäh! suur tänu, proua Jaslovetska. nii palju siis äh, Serbia eduaruande kohta. Läheme edasi. järgmised kirjeldused Euroopa integratsiooniprotsess Kosovos ja alustab kolleeg Hänen. suur tänu, härra juhataja. nüüd ma olen äh, tõesti leidnud õige lehekülje. üks asi jäi mulle silma mis tundub isegi olevat Euroopa institutsioonide kontekstis märkimisväärne nimelt äh, massiline korruptsiooniskandaal Kosovos, millega on, millesse on segatud ka Euroopa Liidu korruptsioonivastane üksus. miks on siis nii, et äh, sellisel territooriumil on äh, korruptsioon niimoodi juurdunud? sellepärast, et see on nii ka Euroopa Liidus, mitte sellepärast, et korruptsioon tõmbaks ligi halbu inimesi, isegi härra Brock on kena inimene tegelikult, vaatamata sellele, et ta siin vahele kisab praegu. aga selge on see, et asi on selles, et korruptsioon vohab sellepärast, et meil on mehhanisme, millega inimesi ohjes hoida. kui inimesed, kellel on autoriteet, ei pea ennast selgitama oma valijate eest, siis nad keskenduvadki sellele, et endale elu mugavaks teha. Kosoval lubati saada demokraatiaks, inimesed kardavad lõhestumist, nad ei ja seega ollakse vastu ebademokraatlikule valitsusele, kes loomulikult hakkab iseennast teenima, niimoodi läheb elus lihtsalt ja sama põhimõte kordub Euroopa Liidu tasandil ja see annab isegi sellistel tüüpidel nagu Elmar Brokk äh, saada valituks. suur tänu, kolleeg Hannan, järgmisele saab sõna kolleeg Pospišil. suur tänu, härra juhataja mina olen nende poliitikute ridadest, kes arvavad, et äh, me peame Kosovoga läbirääkimisi pidama ja pakkuma Kosovole pikaajalise potentsiaalse Euroopa Liidu liikmelisuse väljavaate. isegi kui Kosovot ei ole tunnistanud äh, täna, tunnustanud veel viis Euroopa Liidu liikmesriiki, see perspektiiv on aga sellegipoolest oluline, kui me tõesti tahame, et sellest riigist tulevikus saaks demokraatlik, et kinni peetaks õigusriigi põhimõttest ja et majanduskasv oleks võimalik. samas tuleb tunnistada seda, et see tee saab olema pikk ja käänuline ja ma arvan, et me peame mõistma seda, et Kosovo järgmise kümnendi, viieteistkümne aasta jooksul ilmselt ei saa veel Euroopa Liidu liikmesriigiks. siin raportis on välja toodud see, mis on oluline. vohav korruptsioon, organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse hambutus, õigusriigi põhimõte, tegelik rakendamine on olulisem kui majanduslikud reformid ja sellepärast olengi ma olnud selle raporti poolt, aitäh! suur tänu, kolleeg Pospišil, järgmisena kolleeg Maamikins. suur tänu, härra juhataja, kallid kolleegid me teame, et Kosovo kuulutas sõltumatuse kahe tuhande kaheksandal aastal välja ühepoolselt ja viis Euroopa Liidu liikmesriiki ei ole seda tänaseni tunnustanud. on selge, et see tähendab seda, et Kosovo ei saa kõiki rahvusvahelise õiguse mm, sätteid rakendada. kõigepealt tuleb Kosovos jalule seada headnaaberlikud suhted Serbiaga, see on üks praegustest raskustest aga sellega on seotud ka teised asjad, majanduslik olukord, tööpuudus on väga kõrge, Serbia on tegelikult äh, salakaubitsemise peamiseks äh, punktiks ähm, selles piirkonnas, kus salakaup jõuab Euroopasse ja me peame need asjad lahendama enne, kui riik võtab suuna Euroopa Liitu. ma toetasin seda resolutsiooni, aga Kosovo ees on veel pikk tee äh, sõltumatu riigi staatuseni ja kiiresti tuleb seda teed käia suur tänu, härra Mamikins, järgmisena saab sõna kolleeg Jaar. suur tänu, härra juhataja. kui, minu meelest on suurepärane, et kõigepealt me rääkisime Serbiast, eduaruandest ja nüüd räägime siis integratsiooniprotsessist Kosovos, see näitab väga selgelt, millist rolli Euroopa Liit seal piirkonnas Euroopas mängib ja näitab väga selgelt see reastus ka seda, kui oluliseks me neid mõlemaid riike või regioone peame. ja minu meelest äh, me peame ka siin vahendaja rolli täitma korralikult ja minu meelest on oluline see, et Kosovo edusammud äh, peavad käima käsikäes äh, nende suhete lahendamisega Serbiaga. ja kolleegid on ka seda öelnud, sellepärast ma tunnengi eriti muret Kosovo puhul, selle osas, et minu jaoks ei ole seal praegu korralikku haldusstruktuuri, mis ka toimiks ja me peame loomulikult panema piiri seal vohavale korruptsioonile, kuid mõlema riigiga tuleb läbirääkimisi loomulikult jätkata ja meil on kohustus nendega teha koostööd. suur tänu, kolleeg Jaar, järgmisena saab sõna kolleeg Jaslovjetska. suur tänu, äh, härra juhataja kui me oleme varem Kosovost rääkinud, ähm, oleme me alati viidanud olukorra komplekssusele ja nii ka sellel aastal. kõigepealt on nendel kokkulepe Belgradiga, see puudutab äh, siis äh, Serbia kogukondi Kosovos, selles osas on äh, olnud ka edu, edusamme, aga samas on sellest riigist saanud kummaliste patoloogiate ähm, keskus meie tegevus seal piirkonnas on ka piiratud, me tahtsime sinna saata oma lähetuse selleks, et hinnata olukorda Kosovos eh, ja sealt tuli välja väga selgelt see, et korruptsioon on peamine probleem. majandus on põlvili ja Kosovo on olnud aastaid salakaubitsemise keskuseks Kosovot ei tohi jätta üksinda sellegipoolest ja sellepärast ma seda resolutsiooni ka toetasin ja Euroopa Liit peab andma endast parima selleks, et toetada seda riiki. Euroopa Liit ei tohi lubada, et meie piirkonnas, meie piiridel äh, tekib järjekordne läbikukkunud riik. aitäh! suur tänu, kolleeg Jaslovetska, kolleegid, palun ärge kirjutage endale paberile siis rohkem üles, kui ühe minutiga maha lugeda ei jõua, et et lihtsalt ei jõua, tõlge, tõlgekolleegid teile järele ja poolakad ei saa ka teist aru. järgmisena saab sõna härra Selimovil. suur tänu Kosovo lähenemine Euroopa Liidu suunas on tervitatav ja on väga oluline, et nad läheneksid kiiresti ja et Balkani riikidest saaksid kiiresti Euroopa Liidu liikmesriigid. ja tuletaksin ühtlasi ka meelde, et äh, Serbia vähemusega dialoogi üles, jalule seadmine oli väga oluline, suhete normaliseerumine on tähtis äh, Kosovo teele Euroopa Liitu tuleb tagada Serbia vähemusele Kosovos äh, eriõigused. Kosovo legitiimselt äh, valitud valitsus on andnud endast kõik selleks, et sellest nõudmisest kinni pidada ja ma paluksin, et opositsioon ei üritaks kogu aeg nende teele veeretada kive. Euroopa Liiduga liitumise taotlust ei tohiks kindlasti partisanlike huvide kaitseks kuritarvitada ma olen täiesti nõus meie raportööriga, on kaks osapoolt selgelt tahavad leida lahendusi selleks, et toetada Kosovo lähenemist Euroopa Liidule. suur tänu, härra Selimovitš ja nüüd saab sõna härra Boltšak. suur tänu. suur tänu. ma olen veendunud, et Kosovo vajab selget tulevikku ja seetõttu ma toetasin seda resolutsiooni. ma hindan väga seda asjaolu, et Kosovo äh, on teinud suuri edusamme oma riigi toimimises, on avalikke teenuseid parandanud, aga on ka ilmselge, et nad seisavad silmitsi suurte probleemidega, nagu näiteks tööpuudus, korruptsioon, organiseeritud kuritegevus äh, see osaliselt osa valitseb osa Kosovo territooriumist, aga me peame looma sellele riigile siiski tulevikku Euroopas, sest see on ainukene eh, riik, mis on meile tõesti nii lähedal, me mainime seda ka oma resolutsioonis ja me ei saa lubada, et seda riiki isoleeritakse. väga oluline on teha Kosovoga koostööd, nii et, et nad osaleksid ka rändekriisi lahendamises, aitäh! aitäh, härra Boltšak. nüüd on hääletuse seletused eh, selle teema kohta, integratsiooni kohta Kosovos lõppenud ja nüüd läheme olukorra juurde Liibüas, härra Lahananit ei ole enam kohal ja seetõttu saab sõna härra Pošpišil. suur aitäh, president. eilsete arutelude käigus Liibüa teemal Äh, kõnelesin vaid ühest nähtusest selles riigis, eurooplaste röövimisest. kahjuks on nende hulgas ka üks Tšehhi kodanik, ta on juba ka aasta ja kaks kuud kadunud olnud. aga mul ei olnud võimalik eile sellest konkreetsest juhtumist rääkida ja seetõttu palusingi täna kõneaega, ma toetasin seda resolutsiooni, sest ma leian, et see on tõesti hea olukorras, kus poliitiline kokkulepe on Liibüa konflikti osapoolte poolt möödunud aasta lõpul koostatud ja kahjuks Tobruki parlament on selle tagasi lükanud Äh, rahvusliku ühtsuse valitsus on tagasi lükatud ja äärmiselt oluline on, et Euroopa Liit sellel, selles olukorras rahu, nõuaks, et kõik osapooled austaks seda kokkulepet ja üritaksid moodustada rahvusliku ühtsuse vali, valitsust, sest ilma selleta olukord Liibüas ainult halveneb ja seetõttu ma hääldas, hääletasin selle resolutsiooni poolt ja ma tõesti loodan, et osapooled võtavad seda ülekutset kuulda. aitäh, härra Pos-, Pospišil ja nüüd kolleeg Mamikins aitäh, president. Äh, veel äh, on möödunud aasta sellest, kui Liibüas käib sõja, äh, kodusõda, paljud inimesed elavad pagulastelaagrites ning ei ole üldse selge, kas seitsmeteistkümnendal detsembril allkirjastatud kokkulepe, mis allkirjastati ÜRO vahendusel, toob kaasa kauaoodatud rahu samas on see ainus dokument, mida saab praegu tõsiselt kaaluda. kahe, Liibüa on üks Aafria ja kogu Lähis-Ida regiooni üks rikkamaid riike me ei tohiks aga ära unustada neid probleeme, mis meil olid Gaddafi režiimi ajal elatustase tollal oli äh, Liibüas vaatamata probleemidele siiski väga kõrge ja vaatamata sellele, et naftahinnad langevad, on võimalik head elatustaset seal piirkonnas taastada, nii et, et me peame olema tõesti ühtsed ja lootma, et Liibüa ta naaseb tsiviliseeritud riikide perre. aitäh! aitäh, härra Mamikins ja nüüd saab sõna härra Jaar. aitäh, president meil Saksas on selline ütlemine äh, hästi tehtud, hästi mõeldud. Äh, ma arvan, et Liibüas äh, oli diktatuuri kõrvaldamine hästi mõeldud ja loomulikult oli vaja võidelda seal aset leidvate inimõiguste rikkumiste vastu, aga Äh, see, mis Liibüas toitu, toimub, on väga selgelt näitab, milliseid vigu me pärast diktatuuri kukutamist saame teha, see näitab, mida me oleme valesti teinud. Äh, kui me äh, kõrvaldame mõnes riigis dikta-, diktaatorliku režiimi, siis me peame osalema ka demokraatia ülesehitamisel Äh, ja see, mis praegu Liibüas äh, toimub, meil ei ole praegu toimivat riiki, teiseks äh, nagu kolleegid juba viitasid, inimeste elatustase on langenud, nii et, et see ei ole, seega ei ole Liibüa heaks näiteks Euroopa Liidu välispoliitikast, aitäh. aitäh, kolleeg Jaar, nüüd on hääletuse seletused selle resolutsiooni kohta lõppenud ja ja nüüd räägime siis saarelisusest, härra Hännanit ei ole ja seega saab sõna härra Mamikins. aitäh, president. maailmas on väga palju saari kontinentaalse päritoluga, vulkaanilise päritoluga, suuri, väikeseid, asustatud ja asustamata ja väikestel saartel on alati tihtipeale piiratud ressursid ning neil on äh, Äh, raske rajada infrastruktuuri ja ühendusi teiste piirkondadega iseäranis oma riigi sees. Äh, ja see loomulikult kehtib ka Euroopa Liidu saarte kohta. ja seetõttu meil on vaja äh, selgust saarte poliitikas, meil on vaja rahastamisprogramme saarte lii-, liigitamise osas on vaja selgust ja meil on vaja ka selgust jär-, edasiste arengustrateegiate osas Äh, ma äh, võiksin äh, rääkida sellest, mis juhtus Naurus, kus saare potentsiaal jäeti tõhusalt ära kasutamata ja ma tõesti toetan seda dokumenti. aitäh, aitäh, härra Mamikins ja nüüd saab sõna kolleeg Stailer aitäh, president, saare kogu, äh, saared Euroopas mängivad väga ainulaadset ja olulist rolli ja on oluline, et me neid toetame ja tunnustame äh, energiaressurssidena on neil tohutu ähm, potentsiaal, kui me tahame oma energiaeesmärke saavutada, peame aitama saartel seda potentsiaali kasutada. Äh, Šotimaa saared omavad väga häid võimalusi taastuvenergia tootmiseks haridus, juurdepääs täiendõppe, kõrgharidus on väga oluline ning Šotimaa on tõesti innovatsiooni keskmes, meil on ülikoolid, mis on selles vallas juhtrollis ähm, ning äh, nende tegevus on ka kogu maailmas huvi pööranud ja nüüd digitaalne juurdepääs Äh, väga oluline on digitaalne ühtne turg, me peame hoolitsema selle eest, et ka saartel on juurdepääs kiiretele lairibaühendustele, et ka nemad saavad kasu digitaalsest revolutsioonist, millest meie praegu osa saame. ja mul on väga hea meel, et ma esindan Šoti saari, aitäh! aitäh, äh, kolleeg Steiler ja nüüd kolleeg Haakin aitäh, president, ma hea meelega toetasin seda, et tuleks järelist tähelepanu pöörata Euroopa Liidu saartel. iseäranis on neil vaja spetsiaalset maksusüsteemi, tulla toime saarte rahvatuks jäämisega. selles kontekstis tahaksin juhtida tähelepanu enda äraksele äh, Iirimaa läänerannikul asuvatele saartele Äh, kuni siiamaani äh, on sinna võimalik olnud pääseda ainult äh, lennukiteel ja saared on sellega väga rahul, aga viimasel ajal on üritanud neid lennukeid helikopteritega asendada ja saare elanikud ei ole selle ettepanekuga rahul ja täna tahaksin mina lihtsalt öelda, et mis puudutab Euroopa Liidu määrusi ja avaliku teenuse kohustusi, siis Äh, on lennuettevõtjad defineeritud kui kedagi, kellel on oma tegevuseks vastav luba, nii et, et küsimus, kas kasutatakse helikopterit või lennukit, äh, on liikmesriikide pädevuses ja Iirimaa võimud äh, peavad seda austama, meie nõuame paremaid lennuühendusi, täni iirlased vajavad parema, väärivad seda aitäh, nüüd on äh, hääletuse seletused ka selle kohta lõppenud ja hakkame nüüd siis selgitama äh, äh, resolutsiooni, mis puudutab kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli struktuuri ja investeerimisfondides ja kõigepealt kolleeg Mamikins. aitäh kahe tuhande neljateistkümnendast aastast kahe tuhande neljateistkümnenda aastani on nelisada viiskümmend miljonit eurot ette nähtud nendest holmidest, see puudutab energiasektorit, siseturgu ja paljusid muid sektoreid, tavaliselt pööratakse tähelepanu maapiirkondadele, aga linnad äh, muutuvad ka äh, meie poliitikas üha olulisemaks ning see on ka siis strateegiliste investeeringute kava keskmes. kui me jätame kõrvale massirändega kaasnevad probleemid, siis meie oleme nendest fondidest Lätis saanud vahendeid, need on ed-, edendanud linnade arengut, eluasemete renoveerimine, infrastruktuuri parandamine, nii et, et eh, see on tõesti väga oluline toetus, mina hääletasin selle raporti poolt ja ma loodan ja usun, et Euroopa Komisjon peaks olema selliste fondide kujundamisel peamine tegija, aitäh! aitäh, proua Stailer, järgmisena! aitäh, president, kohalikud omavalitsused mängivad otsustava tähtsusega rolli avalike teenuste osutamisel kogu Euroopas, nad on kohalikele kogukondadele kõige lähemal ning nad on väärtuseks, mida tuleb kaitsta. ja just nimelt seda silmis pidades olen ma pisut kohkunud sellest, kuidas Šotimaal kohalikke omavalitsusi koheldakse. natsionalistlik valitsus on vähendanud rahastamist kohalikele omavalitsustele Eh, kohalikud omavalitsused on valitsusepoolsete kärbete vastu, see kärbe on sada miljonit naela. eile Šoti parlamendis eh, nägime, kuidas vali, valitsus ei toetanud leiboristide ettepanekut suurendada eh, rahalisi vahendeid ja väga paljud inimesed kaitse, kannatavad selle säästueelarve tõttu. me oleme juba näinud, kuidas standardid käisid alla enne neid kärbeid, kuus tuhat last koolist lõpetavad kooli niimoodi, et et nad ei oska korralikult lugeda, lapsed on meie tulevik ja meie natsionalistid veavad alt väga paljusid lapsi. ei saa alahinnata kohalike omavalitsuste rolli, aitäh. aitäh, proua Stalile, järgmisele kolleeg Boltšak, palun. aitäh, president mina olen ühe aktiivse liikumise liige, mis on, tegeleb just kohaliku ja piirkondliku omavalitsuse rolliga, just sellepärast ma toetan ka seda raportit, kus räägitakse kohaliku omavalitsuse rollist lähimuspõhimõtte raames on nad väga tähtsad, nad on tegelikult ka osa Euroopa poliitikast ja me peaksime omavahel ühendama kõik erinevad poliitikad, mis toetavad territoriaalset arengut, on väga tähtis, et me kasutaksime kohalike omavalitsuste planeerimisvõimalusi, see meetod töötab, seda toetatakse, sinna on kaasatud vabaühendused, ettevõtted äh,, Ehm, kohalikud omavalitsused ka ehm, tõukefondide vahendite kasutamisel. kõikides riikides see nii ei ole ja ma tahan, et komisjon tegelikult koostaks ka analüüsi selle kohta, kuidas see meetod aitab territooriumi, territoor-, erinevatel territooriumitel areneda. aitäh, sellega on meil selle raporti kohta hääletusselgitused ära kuulatud, mis puudutas siis struktuuri investeerimisfonde ja nüüd läheme viimase raporti juurde, milleks on usuvähemuste esindajate süstemaatiline massiline tapmine ISISe poolt ja kõigepealt saab sõna kolleeg Škripek, palun. aitäh, president, mul on väga hea meel, et Euroopa Parlament tegi selle tähtsa sammu ja nimetab ISISe või ka Daeshi massimõrvu usuvähemuste kallalt genotsiidiks. ma toetasin seda raportit, sest täna me andsime nendele usuvähemustele lootusekiiru, tegemist on tähtsa sammuga, sest me ei öelnud, et tegemist on ISISe poolt läbi viidud kuritegudega, vaid me nimetasime neid kõige nimega, see on genotsiid, me näitasime, et me näeme, mis seal toimub ja et me arvestame ka tagajärgedega. tegemist on just Rojava kantonis väga õudse olukorraga ja seal on abi vaja. Türgi-Iraagi piirid tuleb kohe avada. kaks miljonit inimest peavad praegusel hetkel ühe piiripunkti kaudu läbi minema, meil ei ole praegusel hetkel lahendust kogu Süüria kriisile, aga me saaksime kaks miljonit inimelu päästa, aitäh! aitäh, kolleeg Škripek, järgmisena kolleeg Hölveni. Äh, aitäh, härra president. ausalt öeldes mul on kõrini mul on kõrini nendest uudistest ISISe kohta, olen mitmeid kordi seal kohapeal käinud ja mis puudutab äh, olukorra kiireloomulisust ja meie menetluste aeglust, siis tegemist on häbiväärse olukorraga. nüüd on meil võimalus selleks, et lõpuks äh, hakata midagi tegema ja midagi kasulikku ära teha. millest me siin räägime? Euroopal ei ole siiamaani õnnestunud äh, oma vastutust kanda öö, usuliste vähemuste ees sealses piirkonnas, eelkõige just kristlaste ees. juba mitu aastat oleme venitanud ja nüüd lõpuks hakkame midagi tegema. usuvähemused vaatavad Euroopa poole, nad ja me ei tohi seda abipalvet enam eirata. aitäh! aitäh, kolleeg Helveni, kolleeg Hänenit ei ole enam, sellepärast järgmisena kolleeg Pospešil. aitäh, president, mina toetasin seda resolutsiooni ettepanekut põhjustel, mida siin eelkõnelejad on juba maininud. see nõndanimetatud islamiriik ei ole mitte mingi riik, tegemist on terrorirühmitusega ja on väga hea, et me väga selgelt äh, kirjeldame nende tegevust ja ütleme, et äh, need kuriteod äh, täidavad äh, kõik need kriteeriumid, mis me pärast teist maailmasõda töötasime välja selleks, et rääkida massimõrvadest, genotsiidist ja tähtis on, et äh, kui me võidame ISISe, siis kõik äh, kurjategijad jõuaksid ka rahvusvahelise kriminaalkohtu ette. teiseks on väga hea, et me mõistame hukka ka kultuuripärandi lõhkumise ja need, kes kultuuripärandiga kauplevad äh, selleks, et ISIS saaks rohkem raha, ka neid tuleks karistada ma arvan, et see on ka liikmesriikide jaoks väga tähtis, sellepärast et kui ei oleks nõudlust nende kaupade järele, siis ei oleks ka mitte mingit kaubandust aitäh, kolleeg Pospišil ja nüüd veel õnneliku lõpu ja ka, ka kolleeg Mamikins, palun. aitäh, president. hoolimata ISIS tegelikult peab islamireeglitest kinni või rikub neid, on täiesti selge, et seal ei teeni küll normaalsed inimesed see, mis praegusel hetkel Lähis-Idas toimub, sellel ei ole mitte mingit pistmist inimlikkusega. islamiriik äh, surub alla ka moslemeid ja me ei tohi tõesti eirata seda, mida need koletised äh, seal usuvähemustega teevad, ükskõik millisesse äh, kogukonda nad ei kuuluks väga paljud äh, usuvähemuste esindajad on äh, sunnitud põgenema ja sellepärast ma tänan kõiki, kes on äh, saja neljakümne kes hoolitsesid saja neljakümne üheksa süürlase toomise Slovakkiasse ja nemad räägivad ühte araabia keeleharu, mis on välja suremas. aitäh, kolleeg Mamikins kolleeg Saborska soovis ka sõna, ma siiski ei näinud seda enne, sellepärast saab ta sõna nüüd. aitäh, president. rahvusvahelise õigusega on paika pandud selged genotsiidi kriteeriumid. tegemist on kuritegudega, mille puhul äh, terveid külasid või kult-, kultuurikogukondasid üritatakse välja juurida ja laiali lammutada. kristlased ja teised usuvähemused Süürias ja Iraagis on tapatalgute ohvriks langenud ja me peame seda välja ütlema. julgeolekunõukogu resolutsiooniga tuleb seda toetada ja samamoodi ka kriminaalkohus, rahvusvaheline kriminaalkohus peab uurima kuritegusid sealses piirkonnas. tegemist on tõsiste kuritegudega ja sellepärast Euroopa Liit peaks looma eraldi ametikoha ning Euroopa Liidu esindaja ülesandeks peaks olema kristlaste ja teiste usuvähemuste kaitsmine kogu maailmas. mul on väga hea meel, et see ettepanek võeti vastu, see resolutsioon on ajalooline dokument selle parlamendi jaoks. aitäh, kolleeg Zaborska, mis puudutab resolutsiooni ettepanekuid äh, Äh, usuvähemuste esindajate süstemaatilise massilise tapmise kohta ISISe poolt, siis oleme selle nüüd ammendanud, me nüüd katkestame istungi ja head isu neile, kes on siia saali veel jäänud.